Dear colleague, take your place. kallid kolleegid, minge kohtadele. We will start now so.... alustame koosolekuga. jäime alustamisega hiljaks, jätkan itaalia keeles. vabandust, et äh, jäime alustamisega hiljaks, kuid meil oli koordinaatorite koosolekul väga tihe päevakord. nüüd peame selle aja tasa tegema, sest kell pool kuus on meil väliskomisjoniga ühiskoosolek, seepärast on väga oluline ajakavast kinni pidada. seega alustan kohe. otsustasime palun muidugi teil ka päevakord heaks kiita. olete nõus? arutelude jooks jooksul võtame kaasa, võtame vastu järgneva äh, meetodi, kui meil on vähe aega, siis räägivad ainult raportöörid ja variraportöörid, kui on rohkem aega, siis ka teised kolleegid. Äh, kui te olete nõus, siis läheme edasi, protokollide heakskiitmine. kas teil on märkusi? koosoleku protokollide kohta ei ole, lähme edasi. protokollid on kinnitatud, täna on meil Prantsuse, Saksa, Itaalia, Inglise, Taani, Kreeka, Hispaania, Portugali, Tšehhi, Eesti, Ungari, Leedu, Poola, Slovaki, Bulgaaria ja Rumeenia keeles tõlge ja meie koosolekud kantakse ka internetis üle. viies päevakorrapunkt. vabandust siiski, siin oli üks sõnasoovija, härra Glezos lubasin teil üheks minutiks sõna võtta, mitte rohkemaks. lugupeetud kolleegid, lugupeetud esinaine, ma olen sellel teemal ka varem sõna võtnud, ma soovin, et me pühendaksime arutelu oma komisjonis asjaolule, et kolmas Reich äh, Teise maailmasõja ajal äh, viis Kreekast väga palju kultuurivarasid välja. millal me selle arutelu korraldame? täna räägime, oleme rääkinud juba äh, teisest kohutavast asjast, kultuuripärandi hävitamisest Iraagis ja Süürias, räägin teie teemast koordinaatoritega ja vaatame, kuidas me saaksime seda arutelu läbi viia ma võtan enda kohustuseks äh, sellest teemast koordinaatoriga, koordinaatoritega rääkida ja vaadata, milline võiks olla konkreetne teema, äh, mida käsitleda ja kuidas parlament saaks siin sekkuda. nüüd annan sõna kolleeg Diakonule, sest täna on meil raporti läbivaatamine Euroopa kultuuripärandi ühtse käsitluse väljatöötamine. nagu te teate, on meil täna üldine arutelu, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmekümnes märts kell kaksteist. hääletus komisjonis toimub kuueteistkümnendal juunil. härra Diakonu, palun, teil on sõna. meil on võimalus ainult kakskümmend viis minutit võimalik seda teemat käsitleda, muidu me ei saa ajakavast kinni pidada, palun aitäh. selle raporti tekst on juba pikka aega olnud kättesaadav ning selleks, et aega kokku hoida, tutvustaksin ainult oma raporti kõige peamisi seisukohti ma käsitlesin siin raportis kahte peamist teemat, üks oli seotud siis kultuuripärandiga seotud poliitikaga ja teine osa puudutas siis konkreetseid lahendusi peamistele probleemidele, mis konsultatsioonide käigus eh, sidusrühmade esindajatega tõstatusid. raportis palutakse, et Euroopa Komisjon teeks järgmist, kõigepealt rakendaks ellu integreeritud lähenemist kultuuripärandile ning hoolitseks selle eest, et oleks parem koostöö erinevate valdkondade vahel, mis on seotud kultuuripärandiga. on mitmeid peadirektoraate, mis tegelevad kultuuripärandiga, nad täiendavad üksteise tegevust, seetõttu oleks äärmiselt oluline, et nad teeksid koostööd paremini, et nad koordineeriksid tegevust, mis puudutab kultuuripärandit niisiis, meil on vaja koordineerimist komisjoni peadirektoraatide tasandil. teiseks tuleb Euroopa kultuuripärandi aasta sisse viia ja eraldada selleks ka piisavalt eelarvelisi vahendeid. sellised algatused aitaksid edendada kultuuripärandit ja suurendada kultuuripärandi muljetavaldavat potentsiaali Euroopa kultuuripärandi aastal peaks olema täiendav eelarve ning need tegevused, mida ja üritused, mida korraldatakse, peaksid leidma toetust ka liikmesriikide poolt ning samuti tuleb teavitada võimalikke eh, kasusaajaid sellest, millised rahalised vahendid kultuuripärandi jaoks olemas on. praegu on Euroopa raha võimalik saada läbi erinevate Euroopa Liidu programmide, kogu see info on küll avalik, aga see info on laiali erinevatel veebilehe, lehtedel E-, esitatud väga tehnokraatlikult ning ainult mõni, mõnedes Euroopa Liidu ametlikes keeltes. nii et, et seega oleks tõesti e, väga oluline, et võimalikud kasusaajad omaksid kergemat juurdepääsu sellisele infole e, samuti on tähelepanu juhitud tervele reale programmi, probleemidele, millele meie pakume välja konkreetseid lahendusi. mis puudutab näiteks kultuuripärandi rahastamist, siis me paluksime äh, et luuakse ühtne Euroopa Liidu portaal kultuuripärandile, mis sisaldaks infot kõigi Euroopa Liidu programmide kohta, mille raames kultuuripärandeid rahastatakse ning need peaks jagama kolme äh, peamise osa võimalused rahastamiseks, andmebaas äh, heade tavade kohta ja kogemuste kohta ning äh, uudised ja kasulikud lingid selles osas, mis puudutab üritusi ja edusamme, mis Euroopa kultuuripärandipoliitikas on tehtud. teiseks, me sooviksime, et äh, restaureerimisprojektid oleksid kvaliteetsemad, et palgataks kvalifitseeritumaid töölisi ja samuti oleks vaja paremat kontrollimehhanismi selleks, et korvamatuid kahjusid ära hoida kõik sellised meetmed peaksid äh, vastama rahvusvaheliselt aktsepteeritud äh, standarditele, mis on Granada konventsioonis ja Veneetsia hartas kirjas, äh, selleks, et kaitsta Euroopa arhitektuuripärandit. me kutsume komisjoni üles mõtle, läbi vaatama veel seda viie miljoni eurost ülempiiri väiksemahuliste kultuuriprojektide jaoks Äh, tuleks arvestada sellega, et reaalsed kulud äh, võivad olla suuremad. mis puudutab alternatiivseid juhtimismudeleid, siis me rõhutasime, et on vaja välja töötada õiguslikud vahendid alternatiivseks juhtimiseks, selleks et paremini kaasata kohalikke kogukondasid äh, kultuuripärandi kaitsmisele ja edendamisele. meil on väga palju näiteid avaliku ja erasektori partnerlusest ja algatustest, kus kohalikud kogukonnad on olnud väga tõhusad. aga mitte kõigil liikmesriikidel ei ole õiguslikke vahendeid, mis võimaldaksid selliseid alternatiivseid mudeleid kasutada kui rääkida nüüd kultuuripärandi majanduslikust potentsiaalist, siis kultuuripärand suudab luuda kõrgekvaliteedilisi pikaajalisi töökohti. me Äh, tunnustame seda, et väga kiiresti on vaja lahendada noorte tööpuuduse probleem ning me rõhutame ka seda, et kultuuripärand on valdkond, mis pakub suurt töökohtade potentsiaali, äh, see võib olla sillaks hariduse ja kutseelu vahel, äh, pakkudes siis erinevaid koolitusvõimalusi. kultuuripärand peaks mängima äh, Äh, olulist rolli ka Junckeri investeerimiskavas. me kutsume liikmesriike üles äh, välja töötama strateegilisi projekte kultuuripärandi vallas nii kohalikul kui ka regionaalsel ka äh, tasandil. me kutsume neid üles parandama metodoloogilist raamistikku selleks, et meil oleks parem statistiline ülevaade kultuuripärandist ning lõppkokkuvõttes räägitakse raportis ka sellest, et eh, on terve rida võimalusi, mida ei tohi käest lasta, nimelt eh, mobiilsusprogrammid nende inimeste jaoks, kes kultuuripärandiga tegelevad, neid võimalusi tuleb rohkem edendada. digitaliseerimine, eh, see võib samuti luua uusi võimalusi teadusuuringuteks, töökohtadeks ja majandusarenguks. kultuuripärand võib samuti anda oma panuse Äh, kultuuri- ja loomesektori arendamiseks. Need on minu raporti peamised aspektid, loomulikult ma võiksin rääkida veel palju põhjalikumalt, aga ma üritan äh, kinni pidada siis äh, piirangutest, mis sellisele raportile on kehtestatud. ootan teie ettepanekuid, teie muudatusettepanekuid ja raport on lõplikult alles valmis siis, kui kogu menetlus on läbi, aitäh! aitäh teile, proua esinaine, ma loodan, et ma andsin ülevaate oma raportist. suur aitäh ja kes äh, soovib sõna? palun. jah, aitäh ka mina. Äh, üritan siis äh, peamisest rääkida. esmalt tahaksin avaldada tunnustust raportöörile ja ma leian, et tegemist on tõesti suurepärase tööga ning samuti sinna on tehtud väga palju ettepanekuid, mis on ka arvesse võetud. Teie poolt välja töötatud äh, ideed on sellised, millega saab nõustuda ka SED fraktsioon, võttes arvesse, et tegemist äh, on meie ühise strateegiaga. me teame, kuivõrd oluline on Euroopa kultuuripärand, äh, see tegelikult puudutab meie identiteeti, meie ajalugu, ka äh, Äh, praegust kaasaega ning seda, mida me üritame üles ehitada Euroopat. seega me leiame, et selline üldine kõikehõlmav lähenemine on igati õigustatud. seega meie hinnang on igati äh, positiivne, nõustume äh, suuniste väljatöötamisega kaasavaks juhtimiseks, millega väärtustatakse jagatud vastutust kultuuripärandi küsimustes selleks, et samuti suhteid tugevdada kõikidel erinevatel tasanditel Euroopa Liidus kuni kohalikule. samuti räägitakse siin palju partnerlusest era- ja avaliku sektori ning äh, vahel ning kodanikuühiskonna osalusest, see on samuti väga oluline. lisaks sellele toetame mõtet äh, luua kultuuripärandi aasta Euroopas ning sellega seoses tahaksin toonitada veel kord, et oluline on, et järgmise eelarve menetluse käigus Euroopa Parlament ehk siis ka meie niivõrd kui võimalik kaasõigusloojana koos nõukoguga äh, toetaksime äh, seda algatust, äh, nii et ka saaksime piisavalt rahalist toetust komisjonilt. samuti on oluline luua Euroopa Liidu ühtne portaal, mis oleks pühendatud kultuuripärandile ja oluline on, et sinna koondataks erinevate programmide kohta käiv informatsioon võib-olla ei pea ilmtingimata detailidesse laskuma, täpsustama, milline see veebilehekülg siis välja näeb, aga see on eraldi seisu küsimus. eks sellele tahaksin toonitada veel, et kultuuripärand on seotud ka loovsektoriga, kuid samuti on seeläbi võimalik töökohti luua, kaasa aidata teenustele, uutele äh, protsessidele, innovatsioonidele ja seeläbi on võimalik toetada majandust ja mõjutada äh, kogu meie keskkonda, ka edendada keskkonnaväärtusi ja nii edasi. Äh, samuti oluline on kultuuri, turismi levitamine Euroopas ning äh, tooksin veel eraldi välja samuti äh, kultuuripärandi seoses, seose teadustöö ja innovatsiooniga ning äh, töökohtade loomisega, mis tähendavad eriti just kõrget kvaliteeti. üks kahtlus ka kuues punkt, siin räägitakse liikmesriikide rollist, sellest, et tuleb tagada kvaliteedikontroll ning samuti tööjõu kvaliteet ning siin räägitakse samuti rahvusvahelisest aspektist, aga kuidas seda kvaliteeti ikkagi tagada, see on küsimuseks just eelkõige. ja siinkohal äh, tahaksime teha muudatuse ettepaneku, äh, mis toonitaks Euroopa Liidu tasandi tähtsust ning äh, millega arvestatakse samuti vajadust luua normatiivne raamistik ja see raamistik puudutaks siis restaureerimist ning kultuuripärandi säilitamist suur aitäh! Äh, mm, mul on väga kahju, meil on vähe aega. annan sõna ainult äh, variraportööridele, üks igast fraktsioonist, muidu lihtsalt ei jõua õigel ajal ühele poole. Äh, proua Šoidrova, palun. E, aitäh, kasutan siin võimalust rääkida emakeelt. see raport sellisel kujul, nagu härra Diakonusel on koostanud, hõlmab tervet rida erinevaid seisukohti kultuuripärandi osas. ma rõhutan, et oluline on selles ähm, raportis välja toodud teemad, valik ja ma lisan siia midagi ka omalt poolt tahaksin rõhutada just mittemariateriaalset kultuuripärandit, elavat kultuuri, oskusi ja raport, mida komisjon esitles, ei hõlma seda elava kultuuri rõhuasetust. samuti on oluline kultuuridevaheline dialoog oskuste vahetamine, teadmiste vahetamine kultuuri osas, seda siin ei mainita. meil on ette nähtud ka selleteemaline kuulamine, nii et kultuuridevaheline dialoog, mis on ka vahendiks äh, äärmusluse vastases võitluses Euroopas ja Euroopast väljaspool, on väga oluline. tahaksin paluda, et komisjon esitleks regulaarselt raportit Äh, mis puudutab nii materiaalset kui mittemateriaalset kultuuripärandit Euroopas. samuti peaks tehtama soovitusi edasiseks. käesolevas raportis esitleb raportöör teatud kontrollimehhanisme, mida tuleks tugevdada, eriti just rahastamise valdkonnas ja jätkuvate investeeringute osas mis puutub kultuuripärandisse, siis me peame suutma ka seda kirjeldada ja öelda, millises seisus kultuuripärand on. kui me räägime Euroopa kultuuripärandi seisundist, siis seda aspekti ei käsitleta ja ma arvan, et Euroopa Komisjon peaks seda siiski tegema. nii et mina soovin esitada vastava muudatusettepaneku selline ettepanek tähendab ka seda, et meil peavad olema näitajad. kui me ütleme, et kultuuripärand Euroopa Liidus on teatud olukorras, siis peame rääkima ka näitajatest, mis seda olukorda kirjeldavad. Need näitajad aga ei ole veel defineeritud Euroopa Liidu tasandil. ma arvan, et on loogiline, et Euroopa Parlament pöördub Euroopa Komisjoni poole ja pakub välja teatud meetmed ja nõudmised omalt poolt. mul on veel üks märkus ka digiteerimise kohta. raportöör räägib siin portaalist, mis äh, lubab edastada teavet ähm, rahastamisvõimaluste kohta, kuid ma tahtsin öelda, et UNESCO Stockholm on olemas Memory of the World, maailma mälu vahend ja väga hea oleks, kui Euroopa Liidul oleks midagi sarnast, Memory of Europe, Euroopa mälu, sellepärast et Euroopa Liidul on kultuuripärand, mis, mida võiks ühendada läbi portaali erinevad riigid saaksid sinna lisada omalt poolt kultuuripärandit ja samuti oleks see hea ehm, vastu võtta Euroopa kultuuripärandi märgise meede, mida on juba hakatud arutama. Need on siis ettepanekud, mis on suunatud Euroopa Komisjonile, kes mängib siin koordinaatori rolli ja mm, läbi selle on meil võimalik rääkida Euroopa kultuuripärandist võimalikult põhjalikult. aitäh, proua Grunideski. aitäh. räägin poola keeles, kui lubate. kui ma lugesin seda väga huvitavat raportit ja ma tahaksin äh, tänada raportööri selle dokumendi eest. siis tekkisid mul ka mõned kommentaarid. ma arvan, et siin peaks olema viide ja palve komisjonile, ma arvan, et rahastuse ülemmäära tuleks viia viielt kümnele miljonile eurole ja meil on mõningaid kahtlusi ka Euroopa kultuuripärandi aastaga seoses. meie küsimus on, mida see kultuuripärandi aasta hõlmaks, mida me tähistaksime ja mis oleks vahe selle kultuuripärandi aasta ja teiste sarnaste projektide vahel? mul on veel mõned üldised märkused Te rääkisite digiteerimisest. tahaksin rõhutada ka traditsioonilise ligipääsu rolli. Mm, akadeemikuna tean, et digitaaltehnoloogia ja kaugligipääs ei saa alati asendada traditsioonilist ligipääsu. modernne tehnoloogia ei anna elavat kontakti kultuuriga, mida kogeme äh, siis, kui käime loengutes näiteks. ja siit on veel midagi minu meelest puudu, arvan, et see on äh, usupärandi roll. ma arvan, et peaksite oma raportis viitama ka vajadusele kaitsta vähemuste, usuvähemuste, rahvusvähemuste äh, pärandile. samuti arvan, et peaksime kaitsma sisserändajate pärandit. me räägime palju liikuvusest, liikuvus on väga oluline põhimõte, kuid ma arvan, et see liikuvus peaks hõlmama ka võimalust äh, kaitsta vähemuste kultuuripärandit, kes Ähm, Euroopas elavad. tahtsin teile ka öelda midagi teistsuguse lähenemise kohta. Te rääkisite majanduslikust äh, aspektist ja selle olulisusest kultuuripärandi puhul ja äh, rõhutasite just majandusaspekti. kuid ma arvan, et see ei peaks olema ainult teoreetiline lähenemine. ma arvan, et me peaksime viitama nendele kultuuri kasutamise meetoditele, mis ei ole ainult turismile suunatud, näiteks Poolas on Krakowi linn, kus arendatakse turismi, kuid kui ma Krakowis käin, siis tekib mul küsimus, mil määral turistid kasutavad ära kultuurilisi võimalusi, ma arvan, et peaksime kultuuripärandi edendamisele ja tutvustamisele samuti keskenduma mitte ainult infrastruktuurile. ma arvan, et projektid peaksid kultuuripärandi valdkonnas olema paremini seiratud, sest et pidevalt tekivad järelevalveprobleemid, samuti on probleeme pettustega. ja selline tsentraliseeritud lähenemine, ma arvan, et peaksite äh, raportis ütlema, et äh, tihtipeale arvame, et äh, parem oleks kultuuri hallata tsentraalselt. tihtipeale on see aga eksitav. Euroopa on väga rikas kultuuride poolest ja ma arvan, et kultuuripärandi edendamine sõltub riikidest, itaallastest, poolakatest, ma arvan, et Euroopa Liit peaks toetama sellist lähenemist ja me peaksime vältima keskseid äh, tsentraalseid dogmasid ja haldamist. mõnikord need, kes äh, toetavad tsentraalset haldamist, arvavad, et nad saavad kultuuri kontrollida, kuid ma arvan, et nii lihtne see ei ole, aitäh eh,. aitäh. nüüd saab sõna härra Maragall, palun. E ja siis proua Dinolfi. Eh, aitäh kõigepealt tahaksin härra Diakonut tänada raporti eest. raport on väga selge ja siin tuuakse väga selged võimalused tulevikus tööga edasi minna, see on väga hea. see on väga stimuleeriv, me näeme võimalusi, kuidas oma ambitsioone suurendada ma muidugi austan eelkõnelejate arvamusi. kuid ähm, väga oluline on, et erinevatel regioonidel oleks võimalik oma kultuuripärandit hallata, samas peab aga Euroopa Liit seda lihtsustama, siin on erinevad ressursid ja samas peame mõtlema Euroopa Liidule kui kultuurilisele kontseptsioonile, kultuurilisele reaalsusele ja meil on olemas materiaalsed ja mittemateriaalsed väärtused, millest Euroopa kultuur koosneb. kuid ma ei usu, et oleks vaja kogu kultuuripärandit tsentraliseerida, peaksime rõhutama erinevate ehm, valdkondade pädevust. Euroopa Liit eh, on vastu võtnud eh, kultuuripoliitika, meil on erinevad programmid ja erinevad meetmed, mis lubavad aidata regioone ja riike. see kõik on osa Euroopa Liidu poliitikast teatud riigid ja teatud äh, regioonid, aga langevad oma kultuuripärandi ohvriks, sellepärast et äh, on kohti, kus on väga tihe kultuuripärand ning riikidel on raske üksinda seda hallata, siin on vaja Euroopa Liidu sekkumist. me ei pea rääkima kogu aeg programmidest või ressursside suurendamisest, viiest kümnele miljonile liikumisest. me peame mõtlema nende ressursside peale, mida on paremini võimalik eesmärkide saavutamiseks rakendada. samuti tahtsin rääkida ka teatud küsimustest, mis eh, võiks siia mm, raportisse lisanduda siin on erinevad küsimused, mida parlament saab komisjonile esitada, millised oleks võimalikud äh, arengud selle kõikehõlmava lähenemise puhul. nii et ma arvan, et parem oleks äh, paremini defineerida ähm, kultuuripärand või kultuuriväärtus. meil on definitsioonid olemas, aga seda ei ole põhjalikult äh, läbi vaadatud. ma arvan, et see on seotud seotud äh, sellega, et meil võiks olla Euroopa kultuuriväärtuste kataloog. meil peavad olema muidugi ka kvaliteedikriteeriumid, nagu te ütlesite. ma arvan, et siin on kolm või neli elementi, mis on seotud mittemateriaalse kultuuripärandiga, mis on osa Euroopa kultuuripärandist, ühtne ajalugu ma arvan, et siin on vaja veel ähm, uurida ja näidata, seda äh, läbi erinevate programmide Euroopa rahvastele ajalugu ja erinevaid ajaloo keerdkäike, siis äh, on meil ka keeled, peame investeerima äh, kommunikatsiooni ja tootmisse keeled iseloomustavad just Euroopa kultuuripärandi rikkust ja kolmas mittemateriaalne element on linnad. Euroopat iseloomustavad erinevad linnad, mida seal on ehitatud. ja ma arvan, et just linnad pigem kui riigid on aidanud kaasa kultuuripärandi rikastamisele ja siin on ka mõned muud äh, tähtsad elemendid, mis on juba siin raportis olemas, kuid tegemist äh, on siis äh, olulisel kohal ka ekspertide väljaõppega. ja härra Glesos mainisin midagi, Euroopal on teatav kohustus, sest Äh, meil on väga palju kultuuririkkusi, mis on pärit äh, teistest riikidest, mitte Euroopast, peame selle olukorraga tegelema ja see oleks võimalus taastada teatud riikidega suhted. me ei ole mitte ainult omaenda koloniaalpärandi haldajad, vaid et äh, me peame haldama neid kultuuririkkusi, mis on nendest riikidest pärit ja me peame koos äh, nende riikidega äh, te tegema jõupingutusi, et nende kultuuripärandit hallata ja võib-olla ka teatud rikkused neile tagasi anda. aitäh ja palun proua Adinolfi. jah, teen lühidalt, sellepärast et ma näen, et oleme ajast maha jäänud olgugi, et alati arutelud on väga huvitavad neis küsimustes. tahaksin juhtida tähelepanu kahele aspektile. esiteks, see, et kultuurikaupu eh, ei, eh, ei tohiks käsitleda mitte ainult eh, vahenditena ning ainult töökohtade loomise aspektist, kui me käsitleme seda kõike ka ainult turismist lähtudes, siis see võib osutuda ohtlikuks, aga me peaksime vaatama, kuidas see aitab sotsiaalselt kasvada meil ja peame tegema seda teadlikult. ning samuti haridussüsteemides, kui me näeme nooremate õpilaste puhul, tuleb seda teadlikkust tekitada väiksemad, nooremate seas küll selline teadlikkus on, aga kui nad edasi liiguvad oma haridustel, siis tihtilugu võib see kaduma minna. lisaks, äh, lisaks sellele aga, et kultuur on suurepäraseks äh, sissetulekuallikaks, äh, on tegemist ka millegagi, mida me peame säilitama ja teiseks rahastamise kohta me räägime koos äh, muuseumitöötajatest, arheoloogi, arheoloogidest ja nii edasi, siis äh, siin on ka vaja piisavalt vahendeid eraldada. teame, et neid ei ole praegu ja see on probleemiks, sellepärast et on äh, kultuurimälestisi, äh, kirikuid, arhitektuurimälestisi, mis on täiesti hooleta jäetud ning vandalismi pannakse nende kallal, korda, neid äh, hävitatakse ja kui me uusi vahendeid ei leia selleks, et kultuuripärandit säilitada ja väärtustada, siis äh, ei jäägi meil muud üle, kui lihtsalt jõuetult pealt vaadata, kuidas need äh, väärtused hävivad. ja suur aitäh selle eest, et tegite lühidalt. komisjon, kas soovite midagi lisada uh,? Thank you very much, madam chair. aitäh me oleme väga õnnelikud, et saame sellel koosolekul osaleda. mina olen Valter Sandperi, ma olen kultuuripoliitika üksuse juhataja. me hindame väga härra Diakonu tööd, tegemist on raportiga, mida me üldiselt eh, saame toetada meil paluti erinevate komisjoni talitustega rohkem tööd teha ja koostööd teha ja seda me tegelikult üritamegi teha meie kolleegid teistest peadirektoraatidest on meiega koostööd teinud ja me oleme ühiselt koostanud raporti, kuidas pärand Euroopa jaoks toimima panna. see raport peaks siis olema suuniseks Horisont kaks tuhat kakskümmend järgmistele programmidele raport sai just valmis, mul on kaasas pa paar eksemplari, mille annan esinaisele ja härra Diakonule, nad saaksid seda lugeda, aga see on siis näide asjadest, mille vallas me koostööd tegeme. valdkonnad, mis investeeringuteks välja on pakutud, on need valdkonnad, mida ka siin on mainitud, nagu linnapiirkondade taaselustamine, kultuurimaasikud me äh, üritame ka äh, siin tähelepanu juhtida sellistele rahastamise ärimudelitele, mis oleksid äh, pärandivajadustega suuremas kooskõlas. tahaksin öelda, et on olemas terve rida algatusi, mida me oleme käivitanud pärandi toetamiseks. möödunud aastal avaldasime ka teatise, selle teatisega käib kaasas ka äh, kaart, seda kaardi me pidevalt ajakohustame selleks, et näidata kõiki neid komisjoni algatusi, mis kultuuripärandiga on seotud. sellest oleks kasu sidusrühmadele, et nad oleksid projektidest teadlikud ja meil on olemas ka pärandiprogramm ja uus platvorm Valor, mis toob kokku kõik need programmid, mida kultuuriprogrammi ja Loo Euroopa programmi raames rahastatakse, väga lihtne on Äh, siin otsinguid teo-, teostada, äh, sisestage lihtsalt pärand ja kohe saate terve rea projekte. tegemist on tööga, mida teeme ühiselt liikmesriigiga, nagu te teate, pärandi küsimus on äh, jagatud pädevuses, sellele juhiti tähelepanu ka siin saalis liikmesriigid vastutavad oma kultuuripärandi restaureerimise ja säilitamise eest, aga me teeme nendega koostööd, me oleme välja valinud koostöövaldkonnad, nagu näiteks osalev juhtimine, jällegi sellele juhiti siin täna arutelude käigus tähelepanu, me kogume siis ähm, infot heade toimimistavade kohta ja alustame sellega juba sellel aastal ning järgmisel aastal alustame siis ka kultuuripärandiga seotud elukutsetega, sest et Eh, sellele juhiti tähelepanu kui nõrgale kohale, kuhu tuleb teha roh-, eh, investeeringuid. veel kaks asja, millel peatuksin väga lühidalt, üks puudutas eh, tõukefondide teemalist arutelu. tegemist on jätkuvate aruteludega selle viiemiljonilise künnise teema on kehtestatud siis piir, millega ainult infrastruktuuriprojekte saab rahastada komisjoni ja komisjoni mitmed töörühmad on samuti sellel teemal arutelusid pidanud ning nad on selgitanud, et et oli vaja piir seada, sellepärast et määrus nägi seda ette, aga nad, ja nad ka selgitasid, kuidas nad selle viie miljoni piirini jõudsid ja nad samuti selgitasid, et paindlikkust on äh, teatud määral olemas, äh, sellepärast et äh, mitmed väiksed projektid võiksid olla osaks suuremast integreeritud projektist, aga ma rohkem sellel praegu ei peatu, sest nagu ma ütlesin, need arutelud liikmesriikidega on käimas. lõpetuseks poliitiline kontroll, loomulikult kvaliteedikontroll, vabandust, komisjon toetab kõige kõrgema kvaliteedi taotlemist tegemist on asjadega, mis on jagatud äh, halduse all ja seega liikmesriigide ülesanne on hoolitseda selle eest, et äh, korralik kvaliteet on tagatud, aga komisjon saab teostada järelevalvet, aga esmane vastutus siin on siiski liikmesriikide õlul ja me saame äh, nendega lihtsalt liituda. tõstatati ka mitme rea, mitmeid teisi küsimusi, ma ei ole päris kindel, kas ma vastasin neile kõigile aga kui neid küsimusi on, siis olen siin ja olen valmis vastama, aitäh. tahtsin mul teile suur aitäh komisjonile, ma olen veendunud, et ka tegemist on tõesti väga olul-, huvitava raportiga, millega me kolleegid tundsid ka suurt huvi ning kolmekümnendaks märtsiks kella kaheteistkümneks tuleb muudatused esitada ja vabandan tõesti kolleegide eest, meil on kakskümmend viis minutit, aga kolm punkti veel päevakorras. nii et tõesti aega meil ei ole üldse me räägime Euroopa kultuuripärandist, aga muidugi ka maastik käib siia alla. ikka rahvusvaheline koostöö. ja vastastikuse põhimõtted siin. ning samuti väga huvitav on pädevuste küsimus ning Euroopa üldine strateegia kultuuripärandi raames. ma ei tea, kas meil on aega nüüd veel vastuseks sõna anda või siis olete nii lahke ja lubate meil edasi minna kohe. üks minut. uno minuto in italiano. uno minuto. üks minut siis. politistiki kironomia šmeni. jah. kultuuripärand tähendab seda, et äh, teosed peavad minema sinna, kus nad loodi, teiseks neid tuleb äh, restaureerida ning kolmandaks äh, tähendab see ka seda, et silmas tuleb pidada kultuuri funktsiooni. ja kõige õigem viis, kuidas seda teha, on et raha peab minema sinna, kus on kodanikud ja sellest rääkis ju ka proua Adinolfi. jah, palun hästi lühidalt. <laughs> Eh, vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru... Aitäh! Aitäh eh, kõigi sõnavõttude eest. jään ootama muudatusettepanekuid ja eh, üks naljakas asi, aga see on sellele vaatamata tõsi, ma tahaksin ise esitada muudatusettepanekuid oma raportile veramente per questo. jah, tõesti suur aitäh teile selle lühikese lõppsõna eest. ning nüüd läheksin edasi järgmise raporti juurde. Ennast Maragall ja see puudutab siis äh, haridust ning äh, tütar, tüdrukute emantsipatsiooni ning see on seotud ka, siin on kaasatud samuti äh, naiste õiguste komisjon, nüüd meil on ka muudatusettepanekute tähtaeg, palun. Con, con aun mayor brevedad. aitäh. ma üritan teha võimalikult lühidalt. tegemist on arvamusega, mille kultuurikomisjon koostab naisõiguste komisjoni raportile jutt on selles raportis soolisest võrdõis, võrdõiguslikkusest hariduse vallas ja üldse naiste võimustamisest ja üldse haridusest ja sellest, kuidas haridus selle kõigega seotud on. see arvamus, mille me esitame, peab olema väga lühikene, nagu te ilmselt teate. ilmselt esitatakse terve rida muudatusettepanekuid, aga siin on sees ainult neli mõtet tegelikult Äh, üks on viide, mis on siis ka proua Rodriguez'e raportis, tegemist on siis Naisõiguste Komisjoni äh, raportööriga, äh, juhitakse tähelepanu sellele, et haridussüsteemis esineb endiselt väga palju soolisi stereotüüpe. Neid soolisi stereotüüpe põlistatakse läbi hariduse, läbi õppekavade ning äh, need leiavad peegeldumist ka, kui me räägime sellest, milliseid elukutseid naised valivad, kui nad ülikooli lähevad. Äh, teiseks, ähm, äh, kogemusõppe teema. paljude naiste jaoks on sellel kõigel samuti oluline mõju Eh, see kõik on seotud asjadega, mis toimuvad kultuuri ja ühiskonna vallas, eh, seotud traditsiooniliste tegudega, mis mõjutavad naisi. kõigepealt haridussüsteemis ja siis eh, ka kogu naiste edasises elus. jah, loomulikult me peame kultuure ja traditsioone austama, aga samas me peame tagama võrdse juurdepääsu me peame hoolitsema selle eest, et naised saavad oma haridustee lõpetada. isegi arvestades siis äh, kõiki neid äh, aspekte, mis on seotud etilise ja kultuurilise pära-, päritoluga Äh, siis veel õpetajate roll ja vajadus äh, muuta selliseid äh, stereotüüpe ja naistele rohkem võimu anda, see kõik toimub läbi õpetajate. me leiame, et selles valdkonnas oleks veel väga palju vaja ära teha, väga palju on vaja ära teha õpetajate koolituse vallas just nimelt sellest sõltub, kas meie poliitikad on edukad või ei lõpetuseks liikmesriigid ja Euroopa Liit peavad andma oma panuse hoolitsemaks, et elukestev õpe võimaldab naistel omandada neid oskusi, mida neil ei olnud võimalik teha koolis Eh, tegemist on eh, probleemiga, mida esineb kogu Euroopas. nii palju siis minu arvamuse sisust. Eh, koostöös Naiskomisjoni raportööriga suudame me kindlasti kokku panna väga positiivse arvamuse. suur aitäh kolleeg Mara Kallile ja palun sõna nüüd teile. kolleeg Shadowsi. variraportöör, palun Gracias, presidenta. La educación, como ha señalado el ponente. aitäh. nagu raportöör ütles, on haridus äärmiselt oluline vahend selleks, et tugevdada naiste rolli, parandada nende majanduslikku ja ühiskondlikku staatust ning luua võrdsemat ühiskonda. sellised asjad nagu vaesus, sotsiaalsed normid ja stereotüübid mõjutavad negatiivselt naiste haridust ning eh, ka nende toimetulekut tööturul. Euroopa Liidus on rohkem eh, naisi kui mehi. Eh, Euroopa naised on haritumad kui mehed. aga paljud naised tegutsevad valdkondades, kus palgad on madalad tihtipeale naised ei saa tööturul täiel määral osaleda perekondlike kohustuste tõttu. tänapäeval äh, on naisel võimalik saada hea töökoht, aga sellisel juhul on tal väga keeruline äh, katkematut karjääri teha, äh, perekohustused segavad vahele, nii et, et meil on vaja pidevat ja paindlikku koolitust naiste jaoks selles raportis võitleme ka stereotüüpidega ja sotsiaalsete takistustega, mida ühiskond naiste teele seab. me peame investeerima sellisesse haridusse, mis laiendab naiste tulevikuväljavaateid. me peame investeerima ja edendama soolist võrdõiguslikkust ning samuti seksuaalkasvatust. ja me tõesti peame võitlema sooliste stereotüüpide vastu, õpetaja, raamat ja väike tüdruk suudavad maailma muuta. Malala äh, ütles seda ühes oma sõnavõttudest ning äh, meie peame selle kõigi naiste jaoks Euroopas ja mujal maailmas reaalsuseks tegema, aitäh! E- suur aitäh teile! palun, et äh, oleks Svitrov ja siis kolleeg Vort. za jeho informatsi ja bih... Eh, jah, suur aitäh, tahaksin tänada raportööri ülevaate eest ja tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et juurdepääs haridusele Euroopa Liidu liikmesriikides ei ole problemaatiline. noored tüdrukud ja naised käivad koolis, käivad ülikoolis ja on rohkem diplomeeritud naisi kui mehi. kuuskümmend protsenti üliõpilastest on tegelikult äh, naissoost. seega nende naiste osakaal, kellel on äh, ülikooliharidus, äh, on suurem kui meeste seas aga vahed tulevad sisse mujalt, ehk siis äh, kes juhivad koole, kes juhivad ettevõtteid, siin me näeme, et olukord on hoopis teistsugune. see ei tähenda seda, et äh, naised ei tunneks huvi vastutust äh, rikaste ametikohtade vastu, aga oma karjääri vältel erinevates etappides võivad nende soovid olla erinevad, nad saavad lapsi, nende karjäär peatub mõneks ajaks ja nende tegevusvaldkonnad samuti muutuvad. nüüd, kui me räägime naiste ja tütarlaste toetamisest, ja sellest, siis me peame muidugi nende koolitust toetama, aga kui me tahame nende äh, olukorda tööturul parandada, siis me peaksime tegelikult äh, silmas pidama eelkõige nende pereelu kokkusobitamist ametiga, äh, vajadustega. Need erinevad tööriistad, mida siin mainiti, on igati kohased. mis puudutab äh, sugude kohta käivat stereotüüpe, siis enamuses Euroopa Liidu liikmesriikidest koolides õpetajad on enamasti ütleme siis lasteaedadest peale kuni äh, keskkoolideni naissoost. tihtilugu naistele makstakse vähem. aga nemad on just need, kes äh, peaasjalikult õpetavad uut põlvkonda. ma ei tea, kas tegemist on olukorda mitmemõistmisega või millega. pigem ütleksin, et siinkohal äh, naised lihtsalt tunnevad äh, vastutust ja tunnevad vajadust hoolitseda noorte ja laste koolituse eest, olgugi et võib-olla palgad ei ole niivõrd head. võib-olla seetõttu mehed ei ole nõus seda tööd lihtsalt töötasu tõttu tegema. aga ma saan aru, et aega on vähe ja teen muudatusettepanekuid. jah, aitäh, aitäh tõesti, palun tehke ühe minutiga, muidu me ei saa kuidagi ühele poole oma päevakorraga. Julie, palun um,. aitäh äh, nii kultuuri kui ka naisõiguste komisjoni liikmena ja naisõiguste äh, eest võitlejana on mul väga hea meel, et Euroopa Parlament sellisel olulisel valdkonnal, valdkonnas tegutseb, nii et suur aitäh härra Mare Kallile väga hea töö eest. me tõesti peame hariduse ja koolituse vallas soolised ebavõrdsused kõrveldama Äh, haridus annab naistele võimaluse ühiskonnaesus osaleda nii äh, sotsiaalselt kui ka majanduslikult ning vähendab sotsiaalse tõrjutuse ohtu ja kõige, kõike sellega kaasnevat mõju elukvaliteedile ja tervisele. Äh, aga naiste võimustamine on eriti oluline, arvestades et enesekindlus ja usk usku oma võimetesse on tavaliselt iseloomulikumad poistele ning poisid leiavad, et edu sõltub nende enda omadustest ja läbikukkumine halvast õnnest. tüdrukud seevastu alahindavad oma oskusid ja kui uurida poiste ja tüdrukute enesehinnangut teismelise eas, siis see on samuti seotud eh, normidega, mis ühiskonnas kehtivad niisiis äh, me peame neid stereotüüpe muutma, mitte et poisid ei peaks hakkama halvemini toime tulema, vaid tüdrukud lihtsalt peaksid paremini toime tulema. niisiis, ma arvan, et härra Maragali äh, arvamuse eelnõu läheb õiges suunas ja mina isiklikult jagan seal peegeldatud seisukohti. iseäranis tervitan seda, et räägitakse, et tuleb tähelepanu, tuleb võidelda stereotüüpide vastu õppekavades ja äh, kool, äh, tüdrukuid tuleks samuti julgustada õppima reaalaineid ja, äh, ja samuti kogemusõppe ja täiskasvanuõppe roll on oluline. me peame pöörama tähelepanu õpetajatele, väga oluline on, et inimestel oleksid e-, eeskujud, sellepärast et muidu tekivad eelarvamused, see omakorda tekitab vägivalda ja mina isiklikult tahaksin kehtest-, keskenduda järgmistele asjadele. tüdrukute osalemine koolide demokraatlikus juhtimises, meil on vaja luua äh, sootundlik õppekeskkond kõigile. Äh, äh, tüdrukud peavad teadma, millised on nende õigused ja kogema koolis demokraatlikke protsesse. tervishoid, seksuaaltervishoid naiste õigused, need teemad on olulised, neid kõiki tuleb rõhutada selleks, et poisid ja tüdrukud õpiksid äh, nii-öelda tandemina, millised on terved suhted, et nad äh, vastastikku teineteist austaksid, see aitab ära hoida vägivalda naiste ja tüdrukute vastu. ja mul on veel ühte-teist öelda. vabandust, äh, ütleb esinaine. kahju, et ma pean teid katkestama Desky because he uh, is substitute härra Krasnodeski, tema asendab ühte meie variraportööridest, jah, palun minut. jah. ma räägin proua Vjesnevska eh, nimel ja loen ette tema poolt kirja pandu. ka tema on Naisõiguste Komisjoni liige, naised omavad võrdseid kodanikuõigusi. sugu ei ole mingi kunstlik ühiskonna poolt loodud asi. me ei saa sugude olemasolu küsimärgi alla seada. me edendame selliseid muutusi, mis võivad äh, muutuda väga ohtlikuks. kommunismi perioodist äh, saadik ei ole Poolas olnud sellist ideoloogilist survet Äh, eeldused, et sool on äh, mingi sotsiaalne mõõde, äh, see on noorte indoktrineerimine, see tekitab ka barjääre laste ja vanemate vahele ning on viis, kuidas edendatakse mittesobivaid ühiskondlikke mudeleid. meie teame, et äh, ülikoolikraadiga on äh, naisi rohkem kui mehi. Äh, juurdepääs kõrgele kvali-, kõrgekvaliteedilisele haridusele on võimalus naistele teha karjääri. Nende sugu ei ole takistuseks hariduse saamisel. hariduse roll on teadmiste ja oskuste edastamine niimoodi saame võidelda tööpuudusega ja tagada inimestele karjääri, naised ei ole mingi teise järgu kodanikud. Nad vajavad toetust. Nende elu tuleb muuta kergemaks, et nad saaksid elus erinevaid rolle kombineerida aitäh nende sõnavõttude eest ja aitäh ka komisjonile. me peame aga kell viis kakskümmend viis lõpetama selle arutelu. Ehm, vabandan seega komisjoni ees, et ma ei saa praegu neile sõna anda. palun härra Mara Kallil minna järgmise päevakorrapunkti juurde või soovite midagi lõpetuseks öelda? jah teen lühidalt. tahtsin tänada kõiki. kuid arvasin, et me oleksime võinud seda küsimust veel põhjalikumalt arutada. siin räägitakse ühistest kriteeriumitest, kuid äh, siin on väga erinevad, erinevad nägemused äh, Euroopa kohta igal juhul ma arvan, et ähm, muudatusettepanekud aitavad äh, kaasa selle raporti paremaks muutmisele ja meil saab kindlasti olema põhjalik arutelu. emantsipeerumine. me räägime siin meestest ja naistest Euroopast ja muidugi ka kogu maailmast, mitte ainult Euroopast, kuid me peame võitlema ka teatud maskuliinsete stereotüüpide vastu, see tähendab, et on teatud stereotüübid naiste kohta, kuid sama kehtib ka meeste kohta. ja me räägime siin tegelikult lihtsalt kodanikuvabandus, vabadustest. ligipääs haridusele Euroopas. see on midagi, mis on juba reguleeritud Euroopas, kuid sellest hoolimata näeme, et on suured erinevused ja kui me vaatame liikuvust, siis olukord on väga erinev ja õpetajatel on liikuvusega lisaprobleeme. samuti on meil algkoolist peale eeskujuks äh, naised, kuid oluline on, et äh, meil oleks ka arste ja teadlasi naiste hulgas, kes oleksid eeskujuks teistele. meil on vaja rõhutada naiste rolli ühiskonnas, kuid me ei tohi unustada ka, et me ei saa loobuda juba olemasolevatest talentidest, meil on palju naisi, kes teevad hiilgavat karjääri teadusvallas või muudes valdkondades, ma arvan, et me peame neid positiivseid eeskujusid rõhutama, neid naisi, kes on edu saavutanud ja me peaksime seda tegema algkoolist peale esimees sekkub, mul on väga valus muidugi sekkuda sellisesse naisi puudutavasse arutellu, kuid meil on ehm, ühised arutelud ette nähtud naiskomisjoniga ja mul on väga hea meel ka selle raporti üle, aitäh, läheme kiiresti edasi, kuid äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmekümnes märts kell kaksteist. nüüd läheme kolleeg Jutšuki raporti juurde konkurentsivõimelise Euroopa Liidu tööturujõu loomine kahekümne esimesel sajandil, oskuste ja kvalifikatsioonide nõudluse ja töövõimalustega vastusse viimine kui võimalus kriisist väljuda. hääletus toimub viiendal märtsil ja kolmekümnendaks märtsiks kell kaksteist palun esitada muudatusettepanekud. aitäh! kallid kolleegid, äh, konkurentsivõimeline ja loov Euroopa kahekümne esimesel sajandil on Euroopa Liidu põhiprioriteetide hulgas, kuid ainus võimalus seda eesmärki saavutada on ületada lõhe oskuste ja kvalifikatsioonide ning äh, turu nõudluse vahel. selleks äh, on vaja vähendada tööpuudust, see ja see tagab ka Euroopa Liidu äh, väljumise majanduskriisist ning toob endaga kaasa jätkusuutliku majanduskasvu. ma tahaksin rõhutada järgmisi punkte. viis, liikuda suuremate oskuste poole peab jätkuma kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on enamik loodavatest töökohtadest Euroopa Euroopas, kas keskmise või kõrge kvalifikatsiooniga, inimesed, kellel ei ole kvalifikatsiooni, ei saa enam häid töökohti, seega oskuste puudumine peab olema meie päevakorras esikohal. me peame tagama Euroopa Liidu liikmesriikides parema väljaõppe ja seda kõikjal Euroopa Liidus peame digitaalsetesse keeleoskustesse, ettevõtlusvaimsusse investeerima ja arendama ka teadlikkust Euroopast ning isiklikku arengut ja see peaks aitama kaasa töökohti luua. lugupeetud esimees, vabaõpe ja kogemusõpe peaks samuti olema olulisel kohal võimalus oma oskusi reaalselt rakendada, aitab noortel kaasa, noorte puhul kaasa nende oskuste arengule. me peame rõhutama ka liikuvuse rolli, mis ähm, motiveerib noori ja aitab ähm, oskuste arendamisele kaasa. samuti on vaja parandada noorte võimalusi ja väljaõppe ja praktikavõimalusi. ja lõpuks peaks raport rõhutama ka seda, kui oluline on akadeemiliste professionaalsete kvalifikatsioonide tunnustamine piiriüleselt, piiriülese õppeperioodide jooksul, see tagab äh, töölepääsuvõimalusi ning suurendab üldse Euroopa Liidu tööturu konkurentsivõimet. okei okay. eh,, äh, grazie. aitäh. kaks sõnasoovijat. Äh, proua Trüppel, kes on variraportöör ja Julie Ward, kes äh, asendab äh, kolleeg Mitsit, palun. aitäh, teen lühidalt. viimase ametiaja jooksul ja juba enne oli meil elukestva õppe võtmepädevuste kohta käiv raport, me peaksime tuginema sellele raportile sest väga selge oli, millised olid võtmepädevused ja siis peaksime tegelema järelmeetmetega, me ei pea hakkama siin jalgratast leiutama. aitäh, Julie, palun. palun te lühidalt. räägin oma kolleegi nimel, Marlen Mitsi nimel. ta ütleb, et härra Kjutšuk on kirjutanud tasakaalustatud arvamuse ja siin rõhutatakse õigustat-, tohutult äh, hariduse investeerimist, vabaõpet, äh, kogumusõpet, äh, elukestvat õpet ja Armus plussi, samuti rõhutan, kui oluline on konkreetsete meetmete rakendamine selleks, et noorte tööpuuduse ja koolist väljalangemise vastu võidelda. investeerimine oskustesse ja tehnoloogiasse on oluline, peagi saavad kõik kasutada tehnoloogiat kogu oma töökarjääri jooksul kolleeg rõhutab, et et ähm, ähm, oskuste puudumine ei tekita otseselt tööpuudust, vaid paragune majanduslik olukord on toonud endaga kaasa kõrge tööpuuduse taseme Euroopa Liidus. oskuste, sobimatus tööturuga oskuste puudumine toob endaga kaasa tööpuudust pikas perspektiivis ja Äh, muidugi selle lõhe ületamine ei ole ainuke lahendus majanduskriisist väljumiseks, kuid peaksime ühendama erinevaid meetmeid ja neid tugevdama. peame tugevdama, ähm, peame keskenduma tööt-, turutrendidele, peame rakendama nii äh, lühiajalisi meetmeid kui pikaajalisi strateegiaid selleks, et aidata äh, kodanikel omandada uusi oskusi, peame harima inimesi terve elu jooksul, me peame mõtlema ka haridusesemi kohaldamisele selleks, et ületada mainitud lõhet. nii et inimestel oleksid õiged oskused terve nende elu jooksul. ma ei hakka tervet dokumenti ette lugema, kuid siin on terve rida häid soovitusi. võite anda need soovitused otse raportööril, ütleb esimees. siin on filosoofiline ja ideoloogiline lähenemine, mis on väga oluline. jah väga oluline on, et raportöör saaks need soovitused kätte. meie võtame seda muidugi ka arvesse. vabandan veel kord komisjoni ees, kuid te teate, et kümne minuti pärast peame minema teise ruumi, sest kell pool kuus on meil ühine koosolek väliskomisjoniga kallis äh, kolleeg Morgano, kas oleks võimalik teie raportit edasi lükata, sest me äh, saaksime võib-olla äh, seda käsitleda hiljem. jah, saame selle edasi lükata. siis palume komisjonil öelda midagi selle teema kohta ja siis läheme siit ära. aitäh. minu nimi on Maria Chiara Rundino, ma töötan töötan tööhõive peadirektoraadis, teen lühidalt, sest see, mida meie tahaksime öelda, on see, et meil on väga hea meel selle arvamuse eelnõu üle, arvan, et need punktid, mida siin mainitakse, on keskse tähtsusega selle teema puhul ja me loodame väga viljakale koostööle teie komisjoni ning tööhõivekomisjoniga. Grazie aitäh! aitäh kõigile ja ka komisjoni esindajale koostöö eest. ma arvan, et tegemist on olulise raportiga, sest see on täiesti kooskõlas oskuste ja pädevuse tugevdamisega. tuletan teile meelde, et meie läheme nüüd ruumi kaks Jan kaks selleks, et seal kohtuda väliskomisjoniga ja tuletan teile meelde, et homme kell üheksa on meil hääletus. nii et palun võtke hääletuskaardid kaasa. muidu unustan isegi selle maha. nii et läheme nüüd kiiresti teise ruumi, aitäh, et tulite, aitäh, et olite. Grazie raportöör naturalmente. loomulikult aitäh raportööridele.